avaldus Ecuadori ühinemise kohta Euroopa Liidu ja Kolumbia ja Peruu vahelise kaubanduslepinguga ja jällegi saab sõna volinik Malmström. ma üritan dokumendid õigesse järjekorda panna. nii. president, lugupeetud saadikud. me tervitame parlamendi resolutsiooni mis käsitleb Euroopa Liidu, Kolumbia ja Peruu vahelist kaubanduslepingut ja Ecuadori ühinemist sellega. Ecuadori ühinemine eh, sõlmiti Euroopa Liidu ja liikmesriikide ja Kolumbia ja Peruu vahel ja see on edasine samm, kuidas me läheneme selle piirkonna riikidega ja see on meie jaoks väga tähtis. komisjon leiab, et see kokkulepe on kasulik mõlemale poolele. me saame traditsioonilisi kaubandusvoogusid niimoodi konsolideerida ja saame tugevdada ja mitmekesistada kaubandust ja investeeringuid mõlemal poolel. me loodame, et tegemist on eh, ka sotsiaalse arengu taganttõukava teguriga, vähendab eh, ebavõrdsust ja vaesust, mida esineb selles riigis liitumisprotokolli tekst on Mm, tasakaalus, kõikehõlmav ja just nii auahne, nagu meie leping Kolumbia bürooga, aga arvestatakse ka erisusi majandusarengus Ecuadori ja Euroopa Liidu vahel ja Ecuadori jaoks on pikad üleminekuperioodid ette nähtud ning samuti eh, ka erandid ja ette nähtud, nagu Ecuador seda palus see on väga tähtis Ecuadorile. järgmise aasta lõpul Ecuador kaotab oma soodustused, eelistused, mis lubab teda Euroopa Liidu turule ja soodus Äh, tulek, Ecuadori toodete tulek meie turgudele, sellega tagatakse ning äh, suurenevad kahepoolsed kaubandussuhted ja investeeringud. ja nagu me juba rääkisime ja nagu näeb ette meie kaubandusstrateegia, me äh, vaatame ka, et jätkusuutliku arengu ja kaubanduse sätted rakenduksid tõhusalt ja me pakume arengukoostöö kaudu selleks ka tuge Ecuador ja te oma resolutsioonis ka seda ütlete, on näidanud üles tahet eh, kaupavahetuse eh, arendada ja jätkusuutlikku arengut tagant tõugata ja on kirjutanud alla kõikidele sätetele meie jätkusuutliku arengu peatükis. ja siin meil on võimalik ka siis parimaid praktikaid vahetada. nii nagu teised koostöölepingud eh, Euroopa Liidul, ka selles lepingus pannakse suurt rõhku kodanikuühiskonna kaasamisele ja seda eriti just jätkusuutliku arengu peatükis. ja meil on vaja nüüd ka teie kaasatust ja panust ja teie resolutsioon näitab, et te tahate seda samuti. me võtsime arvesse teie soovi olla kogu aeg informeeritud näiteks banaanide eh, impordi küsimuses Ekvadorist jah, ma luban teile, et hoiame banaani impordil silma peal ja hindame kogu aeg olukorda ja äh, seni on see olnud efektiivne tegevus. resolutsioon on tähtis samm Ecuadori ühinemise protsessis, aga see ei ole sugugi mm, lõpp-protsessil. Äh, me vaatame, kuidas lepingut hakatakse rakendama ning komisjon jätkuvalt kuulab teid ära väga põhjalikult ja jätkab meievahelist dialoogi, nii et veel kord suur tänu suurepärase töö eest resolutsiooniga, ma ootan meie mõttevahetuse, nagu alati oleme väga pühendunud teiega koostööle nii enne kui pärast selle lepingu sõlmimi-, jõustumist. ma tänan, kaks minutit, härra Fiisas. Eh, suur aitäh veel kord, proua president, proua volinik eelmise aasta juulikuus jõudsid eduka lõpuni läbirääkimised Ecuadoriga selleks, et ühineda Euroopa Liidu ja Kolumbia Peruu vahelise kaubanduslepinguga, tegemist on väga positiivse arenguga mõlemale poolele, kuid ärgem unustagem, et Ecuador oli see, kes soovis taas ühineda läbirääkimistega, millest oli kõrvale astunud aastal kaks tuhat üheksa. nüüd on meil Euroopa Parlamendi resolutsioon mis äh, täiendab Ecuadori liitumist selle lepinguga, tahaksin tänada härra Scholzi kogu tehtud töö eest ning hea koostöö eest terve selle protsessi käigus. rahvapartei tegi mõned muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekusse, mille üle me häälestasime Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis, meie eesmärgiks oli seda teksti ähm, muuta mitmekesisemaks, ma rõõmustan selle üle, et meie soovid ka peegelduvad teksti lõplikus versioonis. me soovime kaubandust ning investeeringuid soodustada mõlema lepingu poole osas ning kindlasti vähendada ka ebavõrdsust. Ecuador enam ei öö, osale AKV pluss süsteemis ja viimaks tuletaksin meelde, et kolmeteistkümnenda juuli kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta resolutsioonis Euroopa Parlament, enne kui ta kiitis heaks lepingu sõlmimise Kolumbia ja Peruuga, soovis ta teekaardi loomist keskkonna, äh, töötingimuste ning äh, inimõiguste kohta ja me soovime, et koheldakse täpselt samamoodi kõiki riike, kes selle lepinguga liituvad ma tänan, härra Lange, poolteist minutit. suur tänu, proua president, proua volinik, tõepoolest me tervitame seda, et Ecuador ühineb eh, kaubanduslepinguga eh, jah, algselt me tahtsime küll andida ühenduse lepingut, me leiame, et integratsioon piirkondlikul tasandil on väga tähtis eh, meie poliitikas Ladina-Ameerika riikide suunal ma arvan, et resolutsiooniga on meil toimunud hea koostöö härra Šoltsiga, härra Fiisasega, suur tänu selle tubli koostöö eest teile ja ma arvan, et me näitame, et me tahame Ecuadori ühinemist, aga me tahame ka rakendamist parandada ja sellepärast ongi välja pakutud samasugune teekaart nagu Kolumbiale ja Peruule tollal. Mario David ja mina ise tollal eh, olime need, kes pidasid läbirääkimisi nende kahe riigi valitsustega teekaarti üle. jah, proua volinik, te ütlesite õigesti, et tähtis ei ole mitte läbirääkimisi ainult pidada, vaid tähtis on just ellurakendamine eh, ja töövõtjate õigused, keskkonnaküsimused, jah, nendes valdkondades peab olukord kindlasti paranema hakkama ja Ecuadoril on vaja sammuda samas suunas, kus Kolumbia, Peruu on läinud. ja edasi liikida eriti just tööinspektorite eh, küsimuses, sest ILO konventsioonile selle kohta ei ole nad veel allkirja andnud. ja komisjon ja parlament eh, peab tõesti tagama, et kõik kokkulepituga ellu rakendatakse. proua Bilbao, kaks minutit. suur tänu, proua president, proua volinik me nõustume täielikult sellega, et Ecuador ühineb Euroopa Liidu ning Kolumbia ja Peruu vahelise kaubanduslepinguga ma küll väljendan kahetsust selles osas, et kaduma läinud kaks aastat vahepeal, nii et kaks aastat ei saanud Ecuador kasu sellest lepingust. Kolumbia see on erilist abi saanud sellest lepingust just nimelt neli miljonit ähm, talunikku, mille ekspordi, kelle eksport on tõusnud oluliselt. sama kindlasti juhtub ka Ecuadoris. kaks koma kaks miljardit oli Ecuadori impordiväärtus Euroopa Liitu mõned aastad tagasi. on loodud tuhat nelisada ettevõtet, eriti VKE-sid Ecuadoris, kes on otseselt seotud selle lepinguga ning kindlasti äh, suurendab see ka nende sissetulekuid. selline kaubandusleping on näidanud, et tegemist on väga hea vahendiga selleks, et panustada arengusse, stabiilsusesse ning rahu tagamisse sealses piirkonnas. kindlasti kaasnevad sellega ka sotsiaalsed ja keskkonnalised tagatised, see tagab sotsiaalse õigluse sellises piirkonnas, mis on Euroopa Liidule ju strateegilise tähtsusega ning pealegi kasvab see piirkond majanduslikult ka väga kiiresti väga palju inimesi Euroopa Liidus on tegelikult pärit just nimelt sellest piirkonnast sellised lepingud pakuvad väga konkreetseid võimalusi tuhandetele inimestele. ma loodan, et nüüd käesolevad arengud julgustavad ka Boliiviat liituma äh, selle lepinguga ning järele, nendele järgneksid siis kõik teised äh, sama piirkonna riigid sest et lõppkokkuvõttes panustame me sellega ülemaailmsesse õiglusesse, nii et kindlasti, proua volinik ja meie seisame teie kõrval, et abistada teid jätkuvas töös. ma tänan, härra Šolts, kaks minutit. ma tänan, proua president, volinik. Ekvatori valitsus on otsustanud, et ühineb Kolumbia ja Peruu lepinguga, mille need on sõlminud Euroopa Liiduga. jah, see ei ole mitte sundal, vaid nad tahavad seda ja eh, GSP pluss ehm, soodustused eh, kaovad Ekvadoridel. Eh, nii et nemad tegid ettepaneku ühineda ja Euroopa Liiduga partnerlussuhted on tublisti edasi arenenud. me kõik teame, et Euroopa Parlamendi nõusolek Kolumbia Peruu lepinguga oli pikka aega üleval ja lahenduseta ja siis tuli konkreetseid samme neil astuda, et inimõiguste olukord ja keskkonna kaitseolukord tolles piirkonnas paraneks ja need on need eesmärgid, milles Ecuador on viimastel aastatel just eriti tublisti edasi liikunud ja Ecuadori ühinemine selle lepinguga on väga tähtis samm sellele riigile endale, aga samuti äh, see on ka nagu proovikivi sellistele lepingutele teiste riikide jaoks. ja komisjon on ka esimesed analüüsid ja arvud juba esitanud selle kohta, kes võiksid selle lepinguga veel liituda, aga kõigepealt me peame mõtlema ikkagi praeguse lepingu äh, rakendamise peale. mina olen üks raportööridest ja eh, täidan sellega parlamendi mm, poolt mulle antud ülesandeid, ma kutsun üles komisjoni muutma see leping veelgi tõhusamaks, et see oleks selle piirkonna rahvateenistuses ja ma tänan variraportööre eh, selle resolutsiooni eest, mis meie eesmärkidele vastab suur tänu, härra Mato, kaks minutit. suur tänu, proua president, proua volinik. Ecuadori liitumine lepinguga, mis on sõlmitud Euroopa Liidu ja Kolumbia Peruu vahel, pakub võimalusi kõikidele lepingupooltele, kuid tulemused saavad olla positiivsed vaid siis, kui me peame täielikult kinni kõikidest äh, käesolevatest sätetest. mina olen pärit Kanaari saartelt ehk siis Euroopa Liidu kõige suuremalt banaanitootja piirkonnast ja ma tahaksin eelkõige juhtida teie tähelepanu sellele, et sel, et Ecuadori liitumine selle lepinguga ei tohi kujutada ennast järjekordset ohtu Euroopa Liidu banaani tootmisele. ärgem unustagem, et Euro-, et Ecuador on kõige suurem banaani eksportija Euroopa Liitu ning kindlasti tuleb pidada kinni siin tollitariifidest. Genfis me oleme kiitnud heaks tollitariifi sada neliteist eurot tonni kohta, seda nüüd on see seitsekümmend viis, peaks olema seitsekümmend viis eurot aastal kaks tuhat kakskümmend, jah, loomulikult see on täiesti vältimatu, kuid siin on kaks olulist küsimust. kõigepealt, kuidas hüvitatakse need kahjud Euroopa Liidu tootjatele ning kuidas me järgime tagatisi erinevate, just nimelt nende koguste osas, mis Ecuadorist võivad hakata liikuma Euroopa Liidule. jah, me toetame seda, et Ecuador liituks lepinguga, toetan ka seda, et Ecuador areneks edasi, kuid mitte Kanaari saarte banaanitootjate arvelt lihtsalt ma nõuan seda, et peetaks kinni kõikidest erinevatest tingimustest, piirangud on selged, neid ületada ei tohi ning kui meil on ka vastavad sätted olemas, siis tuleb neid vajadusel kasutada. nii et selle poolt hääletame meie siin Euroopa Liidu täiskogul, Ecuadori ei tohi kohelda kuidagi teistmoodi ega soodsamalt kui Kolumbiat ja Peruud ja nagu volinik ka ütles, meil on siin vastavad klauslid olemas ning me ei tohi pilku toimuvalt eemale pöörata me ei tohi unustada, et Kanaari saartel ning paljudes teistes äärepoolsemates Euroopa Liidu piirkondades paljud inimesed elavad ju otseselt banaanitoodangust, tänan. suur tänu, härra Kui, kaks minutit. suur tänu, lugupeetud proua volinik. ka mina pean ütlema, et Ladina-Ameerika on väga oluline partner Euroopa Liidule. selles olen ma teiega nõus, eriti kui me mõtleme sellele, et tegelikult on ka teisi suuri majandusjõude, näiteks Hiina, kes praegu on seal kehtestamas tugevaid positsioone. ma leian, et Ecuador on meie jaoks väga oluline partnerriik. ja leian ka seda, et kui me vaatame poliitilist konteksti, milles Ecuador ja teised riigid on, siis on see meile eriti oluline ma arvan, et meil on poliitiline vajadus, kaubanduslik majandus selle kokkuleppe sõlmimiseks ja ühinen nendega, kes seda soovivad. Ecuador ilmselt eksis, kui otsustas mitte ühineda mitmepoolse kokkuleppega Kolumbia ja Peru vahel. <clears throat> kuid praegu väga selgelt selgesõnaliselt väljendab ta oma poliitilist soovi ühineda selle kokkuleppega ning samuti väljendab oma majanduslikku, kaubanduslikku mured ning juba järgmisel aastal on oma eksportide kindlustamiseks neil seda kokkulepet vaja. Euroopa peab selle sammu astuma pole inimõiguspõhjusi ega õiglase kaubanduse põhjusi, mis seda kokkulepet takistaksid, tegemist on tõsiseltvõetava riigiga, tõsiseltvõetava eh, <clears throat> usaldusväärse riigiga, Euroopa peab selle sammu astuma ning mul on äärmiselt hea meel selle üle, et komisjon viib need läbirääkimised lõpuni ning eh, et ta läbi räägib ka, läbi ka Kolumbia ja Peruga, et kokkuleppeni jõuda. ja nüüd saab sõna üheks minutiks proua Rodriguez Pinheiro. suur tänu teile, suur tänu, proua volinik, suur tänu ka resolutsiooni autoriga, kes oli äärmiselt avatud ja koostöövalmis. sooviksin samuti rõhutada, kui eh, avatud ja läbirääkimisvalmis on olnud Euroopa eh, Parlamendi Hispaania delegatsioon eh, ja kuidas me toetame kokkulepet, kaubanduslepet Ecuadoriga ning ma tänan raportööri selle eest, et tema seisukoha järgi tuleks Peruu ja Kolumbia leppega liita ka Ecuador. oluline on see, et see lepe sõlmis, nagu härra Hauregi juba ütles, sõlmitakse enne aasta lõppu, et ta hakkaks kehtima ju võimalikult kiiresti, et Ecuador saaks selle kaubandusleppe kõiki positiivseid külgi mm, kasutada. samas aga oleme täna õhtul kuulnud, kui oluline on Euroopa jaoks inimõigused ja demokraatia. sellega seoses me toetame jätkusuutliku arengu peatüki selgetel tingimustel, garanteerimaks ametiühingu vabandust, samuti võitlust lapse töötamise, jõutööjõu kasutamise vastu, samuti ka põlisrahvaste kaitsmise ning keskkonna kaitsmise küsimustele truuks jäämine. suur tänu ja loodame, et see kokkulepe läheb jõusse. härra Jõhtanti üheks minutiks. suur tänu. Ecuadori ähm, liitumine lepinguga äh, Kolumbia, Kolumbia, Peruu ja Euroopa Liidu vahel aastal kaks tuhat kaksteist on suurepärane näide sellest, et me oleme astunud edasi suure sammu kaubandussuhete arendamisel muidugi tuleb oodata, et ametlik ratifitseerimisprotsess jõuaks lõpule, kuid ma olen seisukohal, et vabakaubanduslepingu sõlmimine väga suure või ulatusliku geograafilise piirkonnaga on meile oluline, eriti sellepärast, et see aitab äh, edendada ka keskkonnaalaste ja sotsiaalsete standardite vastuvõtmist ja austamist. komisjon on vastu võtnud tegevuskava, mille abil parandada Ecuadori kodanike elutingimusi ja ma arvan, et Ecuador võib äh, liitu, liikuda Euroopa Liidule lähemale. oluline on ka see, et nad saaksid kasutada äh, üldsoodustusskeemi ning äh, Ecuador on üks samm või üks osa protsessist, mis võib viia Mercosuri piirkonna tasakaalustatuma arenguni aitäh ja nüüd härra Mikulatšik vaba mikrofoni alt esimesena. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, proua volinik. Ecuadori liitumine selle vabakaubanduslepinguga Peruu ja Kolumbia kõrval on meie jaoks teretulnud samm ja samm õiges suunas. lisaks sellele on see Euroopa Liidule kasulik samm ning ka Ecuadorile endale kasulik samm ma olen Eurolati liige ja ootasin äh, seda lepingut ma olen aidanud äh, omalt poolt süvendada Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika riikide suhteid ning arvan, et Ecuador on suurepärane näide riigist, mis on saavutanud edu. tegemist on meile olulise äri- ja kaubanduspartneriga, seetõttu on ol oluline selle riigi areng ka Euroopa Liidu jaoks ja loomulikult on meile oluline inimõiguste mõõde ja ametiühingute olemasolu selles riigis, aitäh!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 tuleb äh, jälgida, et kaubanduslepete sõlmimine oleks rahva ja mitte ainult mõnede ühikute huvides, tuleb arvesse võtta VKE-de huvisid, ametiühingu huvisid, kohalikku õigust ja samuti ka maja, põllumajandust. ning äh, me ei saa lubada ka lihtsalt, et äh, teenuste ja kaubanduse süsteem liberaliseeritakse me peame mõtlema ka näiteks kompensatsioonimehhanismidele, mis võivad olla vajalikud, kui turud täielikult avanevad. Ecuadoris on see hädavajalik. härra Jakovtšitš, palun. suur tänu. see leping, mille puhul me eeldame et kõik riigid äh, talle ka alla kirjutavad, see leping, miks peab Euroopa Liit kolmandaid riike? kolleegid on õigesti osutanud asjaolule, et me peame omalt poolt tegema võimalikuks koostöö süvendamise kolmandate riikidega, sest selline koostöö näitab, et me oleme nendest riikidest huvitatud. aga teisest küljest on äh, käesoleva lepingu sõlmimine väga oluline ka Euroopa Liidule, sest edendab Euroopa Liidu huve globaalsel turul. loomulikult peame me aitama Ecuadori rahvast, eriti seda osa, mis tegeleb põllumajandusega, aga samas peame mõtlema sellele, et me ei kahjustaks oma talunikke, eriti neid, kes Kanaari saartel banaane kasvatavad, ja nende huve arvestades peame me olema ettevaatlikud ja kaitsma ka oma toodangut, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna proua volinik Malmström, et debatt kokku võtta. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. paljud teist on öelnud, et äh, meil on vastastikune huvi süvendatud koostöö vastu. ühelt poolt on see huvi Euroopa Liidul ning teiselt poolt Kolumbial, Peruul ja Ecuadoril. Kolumbia ja Peruga sõlmitud leping on hea kokkulepe, nagu te olete ka öelnud ja olete öelnud, et see kokkulepe võiks olla sama hea ka Ecuadori puhul. muidugi on meil vaja arvestada Ecuadori majanduse erisusi, aga sellest lepingust oleks neil kasu oma majanduse arendamiseks ja selleks, et lahendada teatud sotsiaalseid probleeme. kindlasti oleks see hea ka regionaalse lõimumise huvides kõigi nende riikide seisukohalt võttes. kindlasti vaatame me edasi siia arenguid, vaatame seda, mis toimub inimõiguste ja tööõiguse alas, alal me vaatame ka seda, et ähm, areng oleks kestlik ja vaatame kõiki teisi teemasid. Peru ja Kolumbia lepingu teksti ähm, muudetakse lõplikuks ja saadetakse teile varsti välja. nüüd aga banaanide kohta. mõned kolleegid rääkisid banaanidest, te teate, et meil on olemas stabiliseerimismehhanism ning me vaatame, kuidas me stabiliseerimismehhanismi abil saame banaani küsimusel silma peal hoida. kindlasti anname me teile sellest ka aru. ja me kavatseme olema, olemasolevat mehhanismi kohandada selliselt, et Ecuador oleks sellega hõlmatud ja anname Euroopa Parlamendile regulaarselt aru sellest, mis selle mehhanismi alal toimub nii et me arvestame selle murekohaga. suur tänu teile teie toetuse eest, ma loodan, et te toetate seda resolutsiooni ka homme, kui see parlamendis hääletusele läheb. me oleme seda teksti tõesti väga põhjalikult koostanud ja loodame, et te saate meie tööd toetada. suur tänu teile!